istotnie kolejny punkt porządku obrad brzmi daamid ja härrad tere tulemast tagasi nüüd on meil ees järgmine päevakorrapunkt komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukord endises Jugoslaavia Makedoonia vabariigis kõrge esindaja nimel saab sõna härra volinik me ootame kannatlikult. okei <laughs> okay.. On behalf representant. kõrge esindaja nimel saab sõna Kristos Tüljanides, palun. aitäh, juhataja, kallid kolleegid. aitäh selle võimaluse eest võtta sõna komisjoni asepresidendi Mogherini nimel ja rääkida olukorrast endisest Jugoslaavia Makedoonia vabariigis me oleme kõik teadlikud traagilistest sündmustest riigi põhjaosas Komanovas Serbia piiri lähedal me oleme väljendanud oma kaastunnet hukkunute perekondadele ja lähedastele. me mõistame, et need sündmused olid peamiselt ajendatud äh, kriminaalselt, äh, kriminaalselt ajendatud ja mitte etniliselt, nii et kõik osapooled lõpuks äh, mõistsid sündmused hukka. üks erakondadest mängis ka olulist rolli, aidates läbirääkimistele kaasa selleks, et leida lahendus ilma edasise verevalamiseta. nüüd pöördun pikaajalise planeerimise poole, mille puhul ei tohi me lasta end segada igasugustest sündmustest ja peame nõudma, et võetakse poliitiline vastutus nende lindistuste puhul, mille avaldas opositsioon me oleme juba öelnud, et tegemist on konkreetse sammuga poliitilise vastutuse võtmise suunas ja me loodame, et see areng aitab kaasa usalduse taastamisele riigi institutsioonide vastu. selles kontekstis oleme jälginud huviga ka, ka pühapäeval ja esmaspäeval toimunud meeleavaldusi. väga oluline, et inimesed saaksid oma arvamust vabalt avaldada. mõlemal juhul oli tegemist rahumeelse meeleavaldusega. ja kõik osapooled peavad jätkama rahumeelset tegutsemist. poliitiline kriis on endaga kaasa toonud Euroopa Liidu üleskutsed normaalse poliitilise dialoogi taastamiseks valitsuse ja opositsioonierakondade vahel. ja teie kolleeg vastas minu kolleegi Johannes Haani ettepanekule lihtsustada dialoogi nende kahe osapoole vahel lugupeetud parlamendisaadikud, te kindlasti teate, et äh, härra Vaigel ja härra Kukan koos volinikuga kohtusid siin Strasbourgis eile ja ka täna hommikul endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi peaministri Kulevski ja opositsiooniliidri härra Zaeviga. tegemist oli väga olulise kohtumisega. väga oluline on, et mõlemad osapooled võtaksid neid jõupingutusi tõsiselt. põhjalikud arutelud lahknevate vaatepunktide kohta on vajalik. komisjon kommenteerib osapoolte pühendumust rahumeelsete lahenduste leidmiseks ning Euroopa Liiduga liitumiseks. samas jätkavad kõik osapooled oma tööd selles suunas. me ähm, toetame kõikide osapoole, poolte soovi äh, selle lihtsustamisprotsessiga liituda ja samuti on meil hea meel, et peamised parteiliidrid kohtusid Skopjes ühe, neljateistkümnendal ja kaheksateistkümnendal mail ja et nad leppisid kokku, et kohtuvad uuesti kahekümne kuuendal mail selleks, et leida võimalus edasi liikuda, sest selle riigi kodanikud väärivad rohkem kui ainult poliitilist seisukohavõttu see seisukohavõtt ei vasta Makedoonia kodanike püüdlustele. me kutsume poliitilisi liidreid üles võtma tõsiselt oma vastutust ja seadma riigi huve oma erakondade huvidest ettepoole. paralleelselt sellega on Euroopa Liit kutsunud üles vastavaid ametivõime uurima kõiki süüdistusi, mis on seotud võimalike kuritegudega, kaasa arvatud avalikustatud pealtkuulamislindistustega seoses. samuti on komisjon saatnud õigusekspertide meeskonna koha peale selleks, et uurida neid aspekte, mille suhtes komisjon varasemalt avaldas muret. seoses lindistustega tuleb uurida neid süstemaatilisi teemasid ja aidata Makedoonia tagasi teele, mida see riik väärib selle kollektiivse kriisi näol on tegemist hea näitega sellest, kuidas erinevad Euroopa Liidu institutsioonid ja ametid saavad koostööd teha, kasutades erinevaid vahendeid, et edastada selge Euroopa sõnum. samuti teeme tihedat koostööd rahvusvaheliste partneritega koha peal selleks, et olukorda parandada aitäh tähelepanu eest! suur aitäh teile, lugupeetud volinik ja nüüd fraktsioonide esindajad. kõigepealt Rahvapartei nimel härra minister Edward Kukan, palun. panie przewodniczący! first of all i would like to congratulate the commissioner for giving very suur aitäh, mina tahaksin tänada volinikku suurepärase eh, sõnavõtu eest eh, ja tõesti, teie seisukohad olid väga kasuks. tahaksin väljendada lootust, et praegused arutelud siin näitavad, et me toetame Makedooniat, Makedoonia rahvast ning eh, nende soovi Euroopa poole liikuda. ma usun, et riigid, et riik on pöördepunktis ning selles keerukas olukorras me peaksime olema väga selgesõnalised ning selgelt väljendama oma toetust. Makedoonial on praegu ees äh, keerukas poliitiline kriis, lisandub veel julgeoleku äh, oht. pärast eelmise nädala sündmusi Kumanovos me teame, et äh, asjad võivad väga tõsiseks seal minna. tõsine poliitiline kriis riigis vajab ka rohkem meiepoolset tähelepanu. tõsised äh, paljastused äh, on välja tulnud ning nendega peavad vastavad ametiasutused tegutsema. samas poliitikud peavad samuti äh, leidma lahenduse poliitilise vastutuse probleemile. peavad kandma oma vastutust ning rohkem edendama poliitilist dialoogi seda peavad tegema kõik äh, poliitilised jõud äh, ja kõik äh, etnilised kogukonnad. niivõrd tõsiste probleemidega silmitsi seisvas riigis on oluline, et demokraatlikud institutsioonid ja mehhanismid toimiksid. see puudutab eelkõige parlamenti mis on kõige olulisemaks platvormiks poliitilise dialoogi pidamiseks ning tegemist on ka poliitilise kontrolli mehhanismiks. oluline on, et kõik poliitikud näitaksid üles vastutustundlikkust ning avatust. ja siinkohal ei pea silmas ma mitte ainult Makedoonia poliitikuid, vaid ka siinse koja liikmeid. pidage meeles, et Euroopaga integreerumise protsess on üks selliseid vahendeid, mis äh, võiks aidata kriisist üle saada. me peame Makedoonia jälle õigele rajale tagasi saama, aitäh. Okay. Do you accept blue card? kas te nõustute sinise kaardiga? härra Kleesus. härra Kleesus, take a floor please. palun, teil on sõna, härra Kleesus εάν γνωρίζει πότε ήρθαν aitäh, ma tahaksin küsida oma kolleegilt, kas ta teab, millal sellesse piirkonda jõudsid praegused elanikud? millal selle piirkonna praegused elanikud sinna jõudsid, kas te teate, millal see toimus? ei tea, palun selgitage, milles asi sotsialistid demokraat richard howitt palun kaks ja pool minutit. saime kokku pärast mitmepoolsete äh, parteide läbirääkimisi mis pidid jääma küll konfidentsiaalseks ähm, aga igastahes me kokku tulime, rääkisime keerukatest küsimustest ning Euroopa perspektiivist ja kogu protsessist, mis jätkub. Euroopa Parlamendi eh, liikmel tahaksin teha paar kommentaari riigi kohta. esmalt, mis puudutab parlamentaarset boikotti ja seda, et ei võeta meetmeid, see näitab seda, et see ei ole kõikide parteide vastu, eh, erakondade vastus, see tähendab, et see ei ole üldse vastus. mis puudutab Rahvapartei liikmeid ning härra Kukanit, et äh, siis te peaksite sarnast distsipliini üles näitama kui minu enda fraktsioon ja te ei peaks äh, süüdistusi niisama jagama. mis puudutab lekkeid ning äh, pealtkuulamist, siis kõik see on täielikult fabritseeritud. me toetame seda nõuet, et muidugi on vaja vastutust kanda mis puudutab justiitssüsteemi, kodanikuühiskonda, meediat ja muud, kõik see on juba eduaruandes olnud äh, kõrgetasemelises äh, liitumisdialoogis, nii et nüüd äh, tuleks näidata, miks on asjad nüüd muutunud ja edasi. kui opositsiooniliider pannakse vanglasse püdesse, siis ei ole mitte ainult solidaarsus mängus, vaid ka demokraatia. eelmisel nädalavahetusel olin ise Kubanos nägin seal kuuliauke ähm, ning äh, sisse lastud aknaid. pered, kellega rääkisin, peitsid ennast, äh, kartsid oma elu pärast, sellepärast et tulevaatus on kestnud tunde ja tunde. paljud hukkusid, me loodame, et äh, see jääb ühekordseks sündmuseks ning et see ei mõjuta kuidagi negatiivselt olukorda usalduse puudumine on iseenesest ju ohtlik ja ma olen korduvalt äh, ütelnud, et kui me ei suuda liitumisrääkimiseks edasi liikuda, siis konflikt võib tõsineda ning see rünnak on meeldetuletuseks meile, me peame kuulda võtma seda, mis Kumanus toimus see ei pruugi olla Euroopa otsene vastutus, kuid kui me eeldame, et äh, selle riigi parteid vastutustundlikult käituksid, et siis äh, võivad nemad oodata ka meilt vastutustundlikku käitumist, aitäh! suur aitäh tõesti teile ning nende ECR-i nimel äh, kolleeg Tom, Tom Baski. Уважаеми колеги, на първо място заявявам suur aitäh teile, kõigepealt tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, eh, mis toimus eh, selles riigis, tunnen kaasa eh, peredele ning politsei ja ametnike lähedastelt. see riik on praegu äärmiselt keerulises poliitilises olukorras, tegemist poliitilise kriisiga, on mitmesugused süüdistused korruptsiooni osas, on mitmesugused kuulujutud, mis on võtnud maad avalikus ruumis ja seetõttu äh, me vajame, et elanikkond saaks vastavaid selgitusi, samuti me peame tagama, et Makedoon-, Füüromil õnnestub astuda nii Euroopa Liitu kui ka NATO-sse, kuid see on võimalik ainult juhul, kui lõpetatakse ajaloo kuritarvitamise, tarvitamine Äh, ja äh, äh, sellest ülesaamine, et üheksakümmend tuhat Bulgaaria kodanikku elavad Makedoonias ja nad vajavad seal tunnustamist. vas slušao i zanima me da li zaista vi iskreno mislite da fyrom ili republika makedonija kako mi to kažemo u hrvatskoj treba zaista zbog stabilnosti na balkanu postati članica europske unije da treba postati članica nato a tagada Balkanil stabiilsus ja sellepärast peaks Füürom saama Euroopa Liidu liikmeks. Teie valitsus kindlasti toetaks ka äh, Bulgaariat tema jõupingutuses aidata naaberringi Füüromit. Te ju teate, miks ma ütlen Makedoonia ja mitte Füürom lugupeetud kolleeg, nii palju kui mina teie jutust praegu aru sain, siis olen seisukohal, et on tarvis täita Euroopa liikmeks saamise äh, kriteeriumid ja tagada äh, inimeste, inimes-, inimõigused ja tagada ka Makedoonia riiklik terviklikkus. Äh, on vaja tingimata täita ka kõigi naabruskonnaga, naaberriigiga sõlmitud lepingud spoštovani alde balun kolega čamarski zelo natančen ka mina tahaksin teid tänada nende suurepäraste sõnade eest ja väga selge sissejuhatuse eest meie arutelu hiljuti parlament toetas Makedooniat suure häälteenamusega riiki, mida me sooviksime näha tulevikus Euroopa Liidu liikmesriigina no rõhutades, et äh, Mac-, äh, Fyrom peab täitma ka vastavad tingimused, et Euroopa Liidu ting-, liikmesriigiks saada. ja see absurdne nimekonflikt on pika, pikalt juba takistuseks olnud. me sooviksime veel kord toonitada, kuivõrd positiivne, positiivsed on äh, Makedoonia edusammud, kuid Kumanovo sündmused ja kriis, mis praegu Makedoonias valitseb, näitab, äh, millised on pinged, mis selles äh, Kagu-Euroopa riigis endiselt valitsevad me näeme, et siin põrkuvad ühelt poolt islamistid ja teiselt poolt ka Venemaa geostrateegilised ähm, huvid. peame leidma kompromissi sellele nime, nime küsimuse osas ning avama Makedooniaga liitumisläbirääkimised, me peame Makedooniat toetama teel NATO liikmelisuse poole ja mis nüüd puudutab äh, Makedoonia suhteid äh, naaberriigi Kreekaga. tegemist on äh, riigiga, mis on pälvinud meie igasuguse toetuse, peab huvita, peab unustama oma äh, kitsamad huvid. Albaania peaminister on ähvardanud, et äh, ta blokeerib Makedoonia liitumisprotsessi NATO-ga Makedoonia poliitikud, kes vastutavad poliit-, sisepoliitilise kriisi eest, peavad äh, võtma endale vastutuse ka euroatlantiliste suhete tuleviku osas. koos volinik Haaniga äh, teeme koostööd selle huvides. sinise kaardi küsimus, kas olete valmis vastama? jah, hea meelega. Take a floor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 võitlus nime pärast on mõttetu ja kui nüüd see juht-, oleks äh, juhtumas teie enda riigis, kui Skopje oleks esitanud territoriaalseid nõudmisi teie riigi suhtes ja see mõjutaks teie koduriiki, kas te siis sama kergekäeliselt ütleksite seda, mida te just ütlesite minu koduriigi kohta? palun. Like you... tahaksin teile lihtsalt äh, öelda, et äh, praegusel ajal on äh, meil kaugelt olusem, olulisemaid küsimusi kui äh, tüli mõne sõna või nime pärast. mulle tundub, et see on kunstlikult loodud konflikt ja ma arvan, et me peaksime sellele lõpu tegema, sellel ei ole enam mingit mõtet, sellel vaidlusel gue ngl group äh, deputy sofia sakorafa one nüüd äh, kuue ngli nimel sofia sakorafa palun härra juhataja umbes kaks kuud tagasi kui me võtsime vastu Füürumi eduraportit siis ma ütlesin et äh, mitmed negatiivsed arengud peavad tegelikult tulema jutuks, kui me räägime Füürumi vastuvõtmisest Euroopa Liitu. me ei ole kindlad, kas seal peetakse kinni inimõigustest, kas tegemist on õigusriiklus, õigusliiklusega, kas seales riigis austatakse naaberriikide õigusi ja nii edasi, nii edasi. minu arvates need on need punktid Äh, mille, kus me peame, millele peame tähelepanu pöörama kui me teeme aga siin pelgalt etteheiteid või äh, räägime ilusaid sõnad, siis see ilustab kujunenud olukorda ja süvendab siseriikliku äh, kriisi Füüromis. ja see tegelikult õõnestab omakorda Euroopa Liidu välispoliitikat tervikuna seda enam, et me räägime riigist, mille ametlik nimetus on Füürom. nüüd roheliste nimel Tamas Masariks, palun. kallid äh, kolleegid, meie Roheliste fraktsioonis oleme nõus kõigi nende kolleegidega, kes ütlevad, et olukord Makedoonias on äh, tõsine tegemist on äh, selgelt regi-, regionaalse ning eelkõige Makedoonia kriisiga, kuid äh, ei ole üllatav, et see leidis aset riigis, mis on oodanud äh, kümme aastat liitumisläbirääkimiste algust, võib kaotada poliitilise tasakaalu. Makedoonia nüüd on oodatud justkui Walesi prints, kes ootab troonile pääsu kümme aastat juba. me näeme, et nüüd on avanenud äh, oluline võimalus uuele Kreeka valitsusele äh, minevikuga lõpp teha, lõpparve teha ning äh, avada uus lehekülg Makedoonia-Kreeka suhetes loodan, et poliitilised juhid ka läbirääkimiste laua taga kokku saavad, kuid läbirääkimiste jätkamisest praegu ei piisa. Makedoonia valitsus peaks algatama täiesti läbipaistva äh, ning äh, sõltumatu äh, uurimise Kumanovo sündmu-, sündmuste osas ja kui seda ei ole võimalik teha, siis peaksid nad, peaks valitsus tagasi astuma ja keegi teine peaks seda tegema, selle uurimise algatama nii et sellega peab koheselt äh, tegelema, aitäh. Uh, thank you uh,, do you accept uh... aitäh, kas te olete valmis vastama sinise ähm, kaardi küsimusele proua Saku rahvalt? palun. juhataja, lugupeetud kolleeg ma tahaksin teile meenutada, mida on öeldud Füüromi kohta. Te ütlesite, et peaminister väljendas oma muret, sest et ei ole toimunud mingit edasiminekut, eh, eh, mis, mis näitaks, et võimust lähtuv tegevus oleks põhjendatav õigusriikluse põhimõtetega. see ei anna ka alust liituda NATO-ks, NATO või Euroopa Liiduga. minu arvates on oluline, et me peame rääkima Füürumi astumisest Euroopa Liitu vastavalt Kopenhaageni kriteeriumitele ja kõik öö, öö, me peame arvestama, et terve rida äh, kandidaatriike ei soovi tegelikult Euroopa Liiduga harmoniseeruda. me räägime siin kolmekümne sekundisest piirangust küsimuse esitamisel, ajapiirangust, teie läksite sellest üle. aitäh, me oleme täiesti nõus sellega, et äh, Makedooniaga liitumisläbirääkimisi praegu ei toim-, toimu ja seda just seetõttu, et Kreeka blokeerib need läbirääkimised uh,. aitäh, FTD fraktsiooni nimel härra Gerald Batten, palun. volinik Stalidis on uh, olukorda Virumis uh, väga adekvaatselt uh, kirjeldanud, on rääkinud tapmistest riigi põhjaosas ja ma olen kindel, et ta ei, praegu ei aima, kuivõrd äh, suure ulatusega see probleem tegelikult on. Euroopa Liit on saatnud ka oma juriidilised eksperdid koha peale. üheteistkümnendal märtsil parlamendis hääletati äh, eduraporti poolt äh, Fermi liitumiseks Euroopa Liiduga, nagu paljudes riikides enne seda, ei tähend-, ei ole mingit tähtsust, kuivõrd korrumpeerunud see riik on, mis Euroopa Liidu seisukohalt oluline on see, et see toob uue riigi suurde impeeriumisse, nii et palju edu kogu selle probleemi lahendamisel nüüd. soovin teile igasugust, igatist edu. Anapinotis Sotirios Zarenopoulos härra Sarjanopoulos, palun. olulised äh, ohtlikud arengud äh, Virumis ja kogu regioonis äh, ei tule meile üllatusena sellel on, see on selle tagajärjeks, et pidevalt on sekkunud sellesse regiooni Euroopa Liit, NATO, USA, Kosovo protektoraadi loomine Ähm, kodanike valitsuste äh, tegevus, need on äh, töövahendid selleks, et ähm, varasid ümber jaotada erinevate võrgustite kaudu, vastata ärihuvidele eelkõige, tegemist on äh, konkurentsiga Vene ning USA monopolidega. Balkani, kaasa arvatud Füürumi kodanikud ei saa nendest kasudest mingit osa ja sellised imperialistlikud sekkumised tähendavad seda, et firmi lähenemine ähm, Euroopa Liidu ning, äh, Euroopa Liidule ning NATO-le on kindlasti valeks sammuks. Peterle, two minutes, take a floor please. härra Peeterle, palun. aitäh, härra volinik, daamid ja härrad, kõigepealt ma tahaksin tänada äh, volinikku nende selgete sõnade eest. Füram kandidaatriigina on äh, sattunud poliitilise kriisi keskmesse pärast äh, Kumanovo traagilisi äh, sündmusi on selle riigi sta-, stabiliseerimine veelgi olulisem nii Makedoonia enda kui kogu regiooni jaoks. ma toetan avatud poliitilist äh, dialoog, dialoogi opositsiooniga, kaasa arvatud äh, Albaania, Makedoonia-Albaania erakondadega selleks, et et saaks toimuda tõeline poliitiline dialoog. tänan äh, kolleege kõikide jõupingutuste eest, mis on tehtud selle protse-, protsessi, protsessile kaasaaitamiseks. soovime, et äh, oleks äh, võimalik ka ühisparlamentaarse komisjoni toimimine kindlasti on parem naabruspoliitika selle huvides, et olukorra stabiilsus taastuks ja see on kõigi huvides. me peame tegema kõik selleks, et ei tekiks uut konfliktikollet ja me ei peaks alahindama ka ähm, konflikti ohtu Euroopa perspektiiv peaks äh, Makedoonias äh, säilima. aitäh uh,. Do you accept blue card from Mr Senadinos? kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? kolleeg Senadinos, palun. aitäh, tahtsin küsida kolleegilt äh, kui ta räägib makedoonlastest, mina sündisin äh, ning kasvasin ühes Kastorias, mis on osa Kreeka-Makedooniast, kuidas mind äh, siis äh, kutsuks kolleege võib-olla skopjalaseks? palun Te olete sündinud Kreeka, Makedoonias, siis ma kujutan ette, mul on raske ette kujutada, kuidas äh, te saaksite end nimetada skoopialaseks. ma arvan, et igaüks võib iseenda identiteedi äh, üles ehitada vastavalt siis sellele, kus ta on äh, üles kasvanud ja kuidas ta paremaks arvab. härra Fleckenstein, palun. lugupeetud asepresident, kallid kolleegid. ka mina tahaksin tänada kolleegi Vaigelit, Kukanit ja teisi, aga ka volinik Haani selle eest, et nad on püüdnud olla vahendajaks. see on väga keeruline ülesanne ja keeruline ülesanne seisneb selles, et leida uus algus, leida, uues alguses kokku leppida, ilma et langeda kaosesse või öö, äh, äh, vägivaldsusesse ma käisin Skopjes ja ma nägin, kuidas kümned tuhanded inimesed demonstreerisid selle nimel, et toimuks pööre äh, demokraatia, õigusriikluse, demokraatliku ajakirjanduse poole, krimi-, kuritegevuse vastu. ma rääkisin eh, seal sotsiaaldemokraatidega, aga oluline polnud üldse see, oluline oli see, et väga palju valitsusväliseid organisatsioone, kellega ma suhtlesin, kes olid väga erineva etnilise päritoluga, erinevate poliitiliste vaadetega, eh, ja eh, kõik toimus rahulikult, kuna nii politsei kui ka haldusorganid käitusid mõistlikult. see riik li-, läheneb äh, Äh, sellise teo te,, teguviisiga Euroopa Liidile ja seda me peaksime väärtustama. ja me peame mälestama neid, kes hukkusid Komanovos, kuid ma olen täiesti kindel, et tegemist pole mitte etnilise, vaid kuritegeliku konfliktiga, kahe kuritegeliku rühmituse vahelise konfliktiga ja meil ei maksaks sellest etnilist konflikti tekitada me peame olema kompromissideks valmi-, valmis ja selleks kompromissiks peavad valmis kõik osapooled, kuid andke endale aru, mitte kõik, ükski Euroopa riigipea, võib-olla üks välja arvatud, mitte ükski riigipea ei jää, ei jää ametisse, ei ole nõus tagasi astuma, kui tema kohta avaldatakse materjale, eh, muuhulgas pealtkuulamisvaldkonnast, mis on viimastel nädalatel teatavaks saanud. suur aitäh! Mr Nikolai. ECR fraktsiooni nimel härra Barkov, üks minut, palun. Като представител на Република България съм силно обезпокоен Bulgaaria kodanikuna valmistab mulle muret äh, see, et äh, regioon on äh, muutunud erinevate poliitiliste huvide pantvangiks. ka Vene välisminister Lavrov täna teatas, et äär, piirnevad riigid soovivad Makedooniat omavahel ära jagada, see on absurdne see toob endaga kaasa vaid negatiivseid äh, tagajärgi kogu regioonile. ainsaks äh, viisiks on jälgi, jätkata teed Euroopa Liidu rajal ning tagada vähemuste õigused. ka Bulgaaria, Bulgaaria vähemuse vä huvide, huvidest ei peeta selles riigis kinni seal on äh, sadu tuhandeid äh, Bulgaaria päritolu kodanikke, kelle identiteet on äh, ohus riigis, mis ometigi on Euroopa Liiduga liitumise teel, kuidas seda saame aktsepteerida? kas te olete nõus sinise kaardi küsimusega härra Piriteoselt? jah, palun suur aitäh selle eest, et olete nõus minu küsimusega. Teie rääkisite siin nendest poliitilistest huvidest, mis eh, on nagu eh, Füromi pantvangi võtnud. ehk saaksite selgitada, kelle puhul see kehtib, riigi ametivõimud ei äh, vasta Kopenhaageni nõuetele, samal ajal aga ei liiguta absoluutselt selles suunas või te mõtlesite siin midagi muud. kas te palun saaksite seda selgitada? suur tänu küsimuse eest. ma tegelikult pidasin äh, silmas äh, läbirääkimisi äh, Makedoonia ning Euroopa Liidu vahel, ma olen Bulgaaria kodanik ja olen Euroopa Liidu ähm, Euroopa Parlamendi liige, kuid äh, veerand minu perekonnast äh, on, elab Makedoonias. see riik peaks olema terviklik ja Makedoonia peab tagama ning kaitsma kõikide vähemuste huvisid, kaasa arvatud Bulgaaria vähemuse huvisid. Teka Flopis härra Radoš, palun. aitäh, härra juhataja, kallid kolleegid, siinkohal on oluline märkida, et pärast äh, Kumanovi traagilisi sündmusi ei ole toimunud mitte mingisugust etnilist konflikti. oluline on teada seda, et äh, protestid, mis leidsid aset äärmiselt äh, tulises poliitilises atmosfääris, ei toonud endaga kaasa kokkupõrkeid, see tähendab, et Makedoonia on küps ühiskond ja neil on hea võimalus kriisist väljuda. loomulikult äh, peab siin süüdistama ametivõime, aga süüdi on ka asjaolu, et Makedoonia ja Euroopa väljavaated tunduvad olevat isegi kaugemal, kui nad olid kümme aastat tagasi. seetõttu tahaksin paluda teid, et te muudaksite võimalikuks selle, et Makedoonia näeks oma tulevikku Euroopas. tahaksin tänada kolleege, härra Vaigelit, härra Kukalit ja kõiki teisi, kes on aidanud seda teha. aitäh äh,! vicepresident Ulrike Luna. proua Lunatšek, palun. aitäh, härra asepresident. härra volinik daamid ja härrad, ma arvan, et kõik me olime šokeeritud sellest brutaalsest ründamisest Kumanovas, see olukord on väga tundlik ja murettekitav, ärkavad mineviku vaimud, seda peab uurima, kaasa arvatud neid väiteid, et algatajaks võib, võis olla isegi Krevski valitsus või isegi Vene jõud ja kui Krevski valitsus ei teinud seda ise, Äh, aga see oli äh, pealtkuulamise mõju, siis nad tõesti peavad ametist, ametist tagasi astuma. Äh, Kumanova rünnak minu teada ei olnud mingi islamirünnak, vaid lihtsalt terroristlikud kurjategijad ja tegemist ei olnud ka etnilise konflikti märgiga, mida on äärmiselt oluline öelda ja mul oli väga hea meel näha, et eelmisel pühapäeval Albaania ja slaavi makedoonlased demonstreerisid koos rahulikult ja see on oluline samm, mis peaks meid viima edasi ja veel üks asi tahaksin pöörduda Euroopa Rahvapartei poole ja paluda, et nad lõpetaksid omaenda poliitilise perekonna poliitikute kaitsmise, kes on lihtsalt liikunud eemale demokraatlikust, demokraatlikult rajalt ja õigusriigist. aitäh. Uh, aitäh, kas te olete nõus äh, sinise kaarti küsimusega härra Karskilt? Mr Karski, take a floor please. panie przewodniczący! E, chciałbym się zwrócić. aitäh, härra juhataja. jah, mul on küsimus proua Lunatšekile tema tuleb sellisest Euroopa riigist, mis on Balkanist küll piisavalt kaugel, samas siiski üsna lähedal. mida arvate teie selle riigi nime küsimuse kohta? võib olla äärmiselt keeruline elada riigis, kui sa tegelikult isegi ei tea, mis selle riigi nimi peaks olema. mida teie selle konkreetse küsimuse kohta arvate? keeruline küsimus. aitäh, härra Karski, selle küsimuse eest, see annab mulle võimaluse rääkida sellest osast, millest ma ei saanud äh, sõnavõtt esimese ühe minuti jooksul. väga tugevalt toetan kõiki neid siin kojas, kes paluvad, et Kreeka valitsus, Syriza valitsus, kes äh, kellel vähemalt minu poliitilisel äh, fraktsioonil on väga palju sümpaatiat, et äh, aidata Kreeka viia sellisele teele, et äh, omaenda inimesi aidata Euroopa Liidu toetusel, aga ma arvan, et Syriza valitsus võiks siin kasutada ka juhust muuta Euroopa Liidus midagi tegelikult ja saavutada kokkulepe Makedoonia nime osas, nii et Makedoonia saaks alustada läbirääkim-, liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga. härra Korao, palun, üks minut aitäh! Äh, Makedoonia erinevad osapooled kohtusid siin eile, üritasid läbi rääkida. Äh, see on keeruline kahe osapoole vahel, kes on hõlmatud äh, väga pingelistes poliitilistes diskussioonides, äh, Füromis on nüüd näha ka kuritegevust tänavatel ja ma arvan, et see on osaliselt äh, rohkem kui kümneaastaste ootuste tagajärg liitumisprotsessis Euroopa Liiduga inimestele on öeldud, et nad peavad äh, saavutama õigusriigi, aga nad tegelikult on hoopiski liikunud tagasi, nii et ma arvan, et me peaksime siin mõtlema selle üle, kas meil ka Euroopa Liiduna on siin omad kohustused, sest et me oleme lasknud nii palju aega mööda minna ja siin on teatud riigid just konkreetselt, kes siin rohkem vahtu-, vastutavad. ma kordaksin üle selle, mida ütles proua Lunatšek pöördumise Kreeka valitsuse poole, et teha samme selles suunas, aitäh äh,. aitäh härra synadinos palun kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembris otsustas Euroopa Ülemkogu, et eh, kui eh, Füürom soovib astuda Euroopa Liitu, siis ta peab ajama adekvaatset naabruspoliitikat ja lahendama oma riigi nime küsimuse. andke andeks, kas selles kõrges kojas on üldse kedagi, Äh, kes äh, arvab, et äh, Füürom on valmis nime Maket-, nimest Makedoonia loobuma, kuidas te seda endale ette kujutate ja et pärast seda, kui nad sellest nimest loobuvad, astuvad nad kohe Euroopa Liitu? paljudes eduraportites kui te neid dokumente loete, siis te näete, miks niisugused, äh, niisugused konfliktid leiavad aset Bulgaarias, Albaanias, äh, Kosovos äh, ja Makedoonias kui te tutvute neid dokumentidega, ükskõik kas see toimus Kumanovas või varasemalt Utmanovas, siis te igal pool põrkute eeskätt selle nime teemale ja alati selles kontekstis püütakse rääkida kurjadest Kreeka jõududes, andke andeks, sellele tuleb piir panna. kolleeg. härra, kas te olete nõus sinise kaardi küsimusega härra Austrevitsuselt? Austrevitsus Äh, härra juhataja, kallis kolleeg, aitäh, et olite nõus minu sinise kaardi küsimusega. jah, tõesti, see ei peaks olema mingi filosoofiline diskussioon, et äh, milline nimi, äh, milline regioon, kuidas kutsuda inimesi Kreeka, kes on sündinud Kreeka-Makedoonias, Füüromis, on mõned riigid, kes on tunnustanud Makedooniat selle Makedoonia nime all, sest et see küsimus on tõusetunud isegi hiljem, aga mina tahaksin rääkida sellest, et äh, tegemist on väga just regionaalse koostöö kaasatusega ja asjad muutuvad tihtipeale kahe- ja mitmepoolsete suhete tagajärjel. küsin teilt, milliseid äh, praktilisi samme äh, võite te välja tuua Kreeka poole pealt hiljuti, et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 Skopje maal ei tohi olla mingeid ambitsioonikaid eh, taotlusi naabrite kreeklaste, albaanlaste ja bulgaarlaste suhtes, see on minu vastus. deputi Kristjan Tanel Preda, two minutes. härra Kristjan Preda, palun kaks minutit. suur tänu, härra president kaks kuud tagasi rääkisime siinsamas Makedooniast ja ütlesin et isegi kui tegemist on eduraportiga selle riigi kohta, on meil raskusi selle sõna kasutamisega, tegemist on pigem tagasiliikumisega. ja nüüd me näeme, et tegemist on tõepoolest millegi hullemaga. tegemist on poliitilise kriisiga, mis üha jätkub ja jätkub suur probleem Makedooniaga on kompromissikultuuri puudumine, tõelise dialoogi puudumine, nagu ka teised kolleegid. tean, et äh, Troika püüab äh, sellest ähm, ummikseisust välja saada kolleegide äh, Vaigeli ja Haueti juhtimisel. me näeme et äh, püütakse äh, valitsuse vastu protestida opositsiooni poolt tänaval. proua Lunatšek äh, puudutas Rahvapartei ning õig-, õigusriigi põhimõtete vahelist seost, kuid siin meil on tegemist ka sotsiaaldemokraatide poolt juhitavate Euroopa Liidu riikidega, näiteks ka Rumeenias. nii et me ei tohiks kasutada tänavaid selleks, tänavaproteste selleks, et institutsioone lammutada, see ei ole, meil ei ole tegemist siin mitte ainult Rahvapartei küsimusega, vaid äh, sügava poliitilise kriisiga ja kui me ka pöördume liberaalide poolde, siis siin on ka teatud etniline dimensioon äh, et me ei saa siin äh, kuulda sellest äh, rohelistest sotsiaaldemokraatide ning liberaalide käest, et justkui poleks etnilise äh, aspektiga siin midagi tegemist. kas te olete valmis vastama proua Lunatšeki sinise kaardi küsimusele? palun. härra Preda, rohelistena me kritiseerime Rahvapartei, sotsiaaldemokraatide ja mõnikord ka roheliste poolt äh, juhitud äh, valitsusi. E-, eile ma, ma viitasin äh, peaminister Orbaniga toimunud arutelule, nüüd ka peaminister Gruevskile. paljud on olnud tema poolel, kuna ta on liikunud, kuigi ta on liikunud üsnagi autoritaarset äh, teed mööda viimasel ajal ja see tekitab küsimusi. aitäh. härra Breda, selleks, et sellele vastata, ma ei tahaks äh, nüüd kõrvale kalduda selle pol-, poliitilise äh, kriisi küsimusest äh, me püüame siin leida sihtmärke, et te olete poliitiliselt justkui nõrgemas positsioonis ja nüüd te siis otsite endale kerget sihtmärki, teie rohelised uh,. okei okay. uh,, eh, do you accept next blue card from kas te olete valmis võtma veel ühe sinise kaardi küsimuse härra Dombovskilt? kallid kolleegid kas te ei mõista, et äh, siin ei ole meil tegemist äh, Rahvapartei roheliste äh, või siis teiste Euroopa parteide vahel, me räägime ühe riigi territoriaalsest terviklikkusest, Balkani riigi terviklikkusest, need, kes selles piirkonnas elavad, mõistavad väga hästi, millega on tegemist, tegemist on rahvuste vahelis-, rahvuste vahelise pingega, korruptsiooniprobleemidega, inimõiguste probleemiga, nii et meil ei ole siin midagi pidemist, midagi pistmist äh, vasak- ning parempoolsete vastuoludega. härra Preda. ma olen täiesti nõus, me peame keskenduma Makedooniale, kuid teisest küljest ei tohiks äh, kunagi unustada ka seda, et äh, võib teha kahju, julgustades mingeid lahendusi, mis eh, piirduvad ainult eh, ideoloogiliste erisuste toonitamisega, seda me oleme viimasel ajal palju näinud. Mr Fontoris. protseduuriline küsimus härra Fontoriselt. härra juhataja, minu arvates toimub sinise kaardi kuritarvitamine proua Lunatšek ei esitanud ju küsimust, ta esitas oma poliitilise seisukoha ja kuidas see nüüd äkki selgub, et talle saab sinise kraadi küsimuse esitada? järgmisena annan sõna saadik Staniševile. Micro, please. Is it working now? Okay. Uh, honourable chair Perfectly. mr commissioner dear colleagues austatud juhataja härra volinik kallid kolleegid äh, oli aeg kui makedoonia oli euroopa äh, liiduga liitujate esirinnas lääne balkanil aga täna on meie ees väga tõsine poliitikakriis ja me peaksime olema teadlikud et äh, tegemist ei ole mitte ainult olulise situatsiooniga, vaid asjad äh, puudutavad väga fundamentaalseid küsimusi, mis kuuluvad Euroopa idee põhiväärtuste hulka ja me peaksime enda käest küsima, et kuidas me siia oleme jõudnud ja kuidas äh, on Euroopa Liit alahinnanud seda, mis toimus Makedoonia Vabariigis juba päris tükk aega valitsus on sisse viinud üsna autoritaarse režiimi, mis surub alla meediat ja majandust, mis avaldab survet äh, kohtuvõimule ja see on väga tõsine probleem. pühapäeval olin ma kodanike äh, üritusel, mis kogunes Skopjes, ma ei olnud seal selleks, et õpetada või jutlust pidada, vaid ma olin seal selleks, et kuulata ja ma nägin, Eh, erineva etnilise päritoluga, erineva poliitilise suundumusega inimesi vabaühendustest, meediast, nad olid koos ja võtsid sõna demokraatlike väärtuste nimel. üks kõnelejatest, kes oli üliõpilaste liikumisest, ütles, et eh, asi ei puuduta võimu, vaid see puudutab seda, kuidas riik eh, funktsioneerima hakkab ja mida ei peaks kordama, seda tuleks võtta arvesse meie suhtumises äh, Makedoonia olukorda, sest äh, kriis on sügav ja Euroopa Liidul on siin oma vastutus, aitäh. Äh, Deputy... aitäh. proua Suusmanova, palun. lugupeetud kolleegid, härra president Lõdimestan äh, kirjutas äh, Bulgaaria liberaalide nimel äh, kirja kõikide liberaalsete erakondade juhtidele Bulgaarias, öeldes, et Euroopa Liit peaks avama uksed kõigile Balkani riikidele ja seetõttu me soovimegi, et Euroopa Liit äh, edendaks äh, proaktiivset äh, poliitikat äh, selles regioonis. me peame lahendama kriisi Makedoonias, kuna Makedoonia peab ähm, hakkama käima just Euroopa väärtuste teel. me peame neile olema heaks eeskujuks sellel teel. Bulgaaria on sujuvalt üle läinud äh, autoritaarselt režiimilt demokraatiale ja loodan, et Bulgaaria ja Makedoonia varsti kohtuvad ühisel demokraatia teel. no, uno minuto prego. Grazie. üks minut, härra Bonanno, palun. aitäh. ma tahtsin tervitada meie äh, külastajaid, kes näevad, kui vähe meil siin on saadikuid see nad näevad, et me elame raiskamise Euroopas. aga kui me siin täna räägime Makedooniast, siis me peame rääkima Füürumist ja mitte Makedooniast aga eh, andke andeks, keegi ei ole siiani rääkinud Ameerika Ühendriikidest, keegi pole rääkinud gaasijuhtmest ja võib-olla on üldse tegemist Ameerika Ühendriikidega, kes teevad siinkohal katset püssirohutünnil süütenööre süü, süüdata ja siis loomulikult mängib siin oma rolli ka Venemaa. alati on nii, et me pidevalt kui me tahame midagi ellu viia, siis räägitakse sellest, et Ameerika Ühendriigid õhutavad revolutsioone ja riigipöördeid taga, ma arvan, et me ei tohiks seda momenti siinkohal märkamata jätta härra Kovatšev, palun, poolteist minutit. vabandust, minu viga. härra Bonanno, kas te olete nõus sinise kaarti küsimusega härra Kovtšitšilt? gospodin Bonanno, što ste prihvatili moju plavu kartu. härra Bonanno, aitäh, et minu sinise kaardiga nõus olite ma ei saa enam siin istuda ilma reageerimata, mina tulin siia kell üheksa hommikul, olen siin terve selle aja istunud, teie president Salvini tuli siia, et rääkida siin rändest, aga esimene asi, mis ta ütles, oli see, et see koda on tühi, see on oluline teema, miks ei ole kedagi kohal ja siis, kui ta lõpetas oma kõne, siis ta lihtsalt lahkus. minu arvates see on tõesti silmakirjalik, nii nagu oli silmakirjalik ka teiepoolne märkus uh,. To nie było pytanie uh bardzo proszę next blue card do you accept aitäh ka härra Poltsakil on teile sinise kaardi küsimus Mr Poltsak take a floor please Thank you Mr President uh... aitäh juhataja aitäh et e, nõus minu sinise kaardiga minu küsimus on lihtne e, kas teie ise istute kogu aeg siin täiskogu saalis aitäh question but please bene lei dovrebbe eh, prima istruirsi sulla mia storia io faccio anche il sindaco jah kõigepealt eh, mõtlema kes ma tegelikult olen mina olen kakskümmend kaheksa aastat vahepidamata olnud itaalias linnapea ja siis te võite vaadata milline on minu hääletuskäitumine ma kuulun kohalviibimise osalt esim-, saadikute tipu esimese viiekümne hulka. jah, ma võib-olla alati ei, ei ole minu kõnekas-, sõnakasutus kõige parem, aga ausalt öeldes on see palju ausam kui teie ilukõned, kelle, mida ma olen sunnitud siin kuulama. põhimõtteliselt ei lähe teile paljudele Euroopa inimesele üldse korda oh.. aitäh nüüd äh, saab sõna Andre Kovatšov, poolteist minutit. aitäh, härra juhataja. В Македония трябва да положи максимални усилия за постигане на решение на настоящата криза и да не търси против... Makedoonia poliitiline eliit peab iga hinnaga poliitilise kriisi lahendama. tegemist on nii siseriikliku kui rahvusvahelise kriisiga kahetsusväärne on see, et peaminister Gruevski on äh, oma riigi kaugemale viinud Euroopa Liidu poole liikumise teest. kui räägime demokraatiast, võrdsest kohtlemisest, äh, kõikide kodanike äh, võrdsest kohtlemisest, vaatamata nende rahvusele, samuti suhted naaberriikidega, me näeme, et kõikides nendes valdkondades eh, on veel palju ära teha. Euroopa Liidu huvides on, et eh, Makedooniast, et Makedooniast saaks stabiilne demokraatlik riik sõltumatu meediaga ja et eh, kõik õigused oleks tagatud, kuid Makedoonia seisukohad on kummalised, pea-, välisminister Lavrov on rääkinud Makedoonia jagamisest äh, naaberriikide vahel, Makedoonia äh, kodanikel on õigus läbipaistvale demokraatlikule riigi juhtimisele, mitte manipulatsioonile äh, praeguse valitsuse poolt. kas te olete valmis sinise kaardi küsimusele vastama?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 anda kogu vastutus Makedooniale, samas kui meie institutsioonid ei aita eriti palju Makedooniat, me ise destabiliseerime Makedooniat ja anname neile mõista, et nad ei saa Euroopa Liidule läheneda, nii et kas meil on õigus tõepoolest kogu see vastutus ainult makedoonlaste õlule veeretada? arvestades, et Balkani regioon on alati olnud problemaatiline, kas te tõepoolest leiate, et kogu vastutus langeb makedoonlaste õlule? härra Kovatšev. muidugi, kallis kolleeg, vastutus on kahesuunaline ning äh, siin peab arvesse võtma ka Euroopa Liidu vastutust, kuid kuna tegemist on Makedoonia näol äh, sõltumatu riigiga juba kakskümmend viis aastat, Makedoonia äh, peaks arendama heanaaberlikke suhteid ning näitama seda, et äh, et on, et nad tegutsevad heatahtlikult oma naabrite suhtes. muidugi äh, on nendel äh, konfliktidel ka ajaloolised põhjused, äh, manipuleeritakse minevikuga ja seega ka tulevikuga. me peaksime esitama enda soovitused oma raportites. One minute, Stefan Lopis. Pikula volinik makedoonia on eh, geograafiliselt väike riik eh, kuid eh, ta on osa vägagi plahvatusohtlikust regioonist kui me vaatame makedooniat siis me vaatame seda riiki läbi nimeprobleemi prisma kuid on ka teisi probleeme mis on märkamatuks jäänud terrorism kodanike jälgimine, korruptsioon, võimetus eristada partei huvide ning ühiskonna huvide vahel. raske on seda kõike lahendada ilma poliitilise dialoogita ja praegu poliitilist dialoogi ei ole, see on tegelik pilt riigist, mis äh, alustas Euroopa Liidu poole liikumist enne seda, kui Horvaatias ta tegi, kuid siiani pole teda edu saatnud ja keegi peab selle eest ka vastutust kandma. selle olukorrale peab leidma poliitilise lahendini kiir-, lahenduse nii kiiresti kui võimalik ning Euroopa Liit saab seal kaasa aidata, toetust avaldades. Äh, madame Anna Zaborska. aitäh, proua Anna Zaborska, kaks minutit, palun. Äh, äh, aitäh, härra president, volinik kümme aastat on Makedoonia oodanud äh, liitumisläbirääkimisi. pärast eelmise aasta valimisi on ka Euroopa Liit vastutav äh, selle konflikti eskaleerumise eest. valimisvaatlejad ei leidnud äh, mingeid vajakajäämisi valimistel. märkused Euroopa Liidu vaatlejate poolt neid kasutati ühe poole poolt, et, et ei peetaks valimistulemustest kinni. näiteks ähm, Hollandi saadik ütles, et oli äh, probleeme valimiskampaanial, kuna inimesed ei eristanud oma partei ning riiklike funktsioonide tegevusi ja selle äh, Äh, põhjal äh, võiks äh, kahtluse alla seada valimistulemused vähemalt pooltes liikmesriikides. ma olen suur Makedoonia sõber, olin seal ise mõned nädalad tagasi, seal on tegemist sügava siseriikliku kriisiga, kuid tegemist on endiselt demokraatliku riigiga ja endiselt see kuulub Euroopasse ja ma kutsuksin üles komisjoni algatama liitumisläbirääkimisi Makedooniaga ja kutsuksin üles kreeklasi, et nad leplikult suhtuksid, Balkani stabiilsus on kõigi huvides. kui vam uh,. Äh, deputy Andrei Plenkovitš. kolleeg Andrei Plenkovitš, üks minut. aitäh, härra president lugupeetud äh, volinik, aitäh teie ettekande eest, tahaksin avaldada toetust Makedooniale liikumisel Euroopa Liidu poole, me oleme üheks Makedoonia naaberriigiks nii-öelda, olen ise Horvaatiast ja osa teest Euroopa Liidu poole kulges paralleelselt Makedooniaga ja kurvastav on näha, et Makedoonia, mis allkirjastas assotsieerumislepingu kahe tuhandendal aastal, viisteist aastat hiljem ei ole veel liitunud Euroopa Liiduga ja see kindlasti on aidanud kaasa ka nendele kurvastavatele sündmustele, mida me nägime mõned nädalad tagasi ma leian, et opositsioon ei peaks blokeerima parlamendi tegevust ja valitsus peaks endale võtma ka poliitilise vastutuse kõikide nende negatiivse sündmuste eest. kõik, kes siin kojas on, ka volinik Haan, peaksid püüdma seda riiki abistada, et ennetada selliseid rünnakuid, nagu aset leidis Kumanovos. kahjuks eh, erakonnad ei ole toiminud samuti õigesti aitäh. kolleeg Sver, palun, üks minut. država ki se je zadnje desetletje tako uspešno razvijala je v težki preizkušnji. makedoonia on riik mis eh, kümme aastat on arenenud eh, päris märkimisväärselt ja nüüd seisab silmitsi selle kriisiga. siin on kaks põhjust esiteks eh, poliitilised põhjused pärast sotsiaaldemokraatide lüüasaamist, nad süüdistavad ähm, valitsust ähm, pealtkuulamises ja ka teistes tegevustes. Bulgaaria, Sloveenia kontekstis on samuti aset leidnud sarnaseid arenguid, isegi Sloveenias ja sellised äh, terrorirünnakud äh, oleksid võinud äh, enda kaasa tuua rahvustevahelise konflikti. Makedoonia on viimastel aastatel suutnud kriise lahendada, püüdes kaasata erinevaid vähemusi, on alati püütud ka liikuda Euroopa Liidu suunal võimalikult kiiresti, kui oleks see olnud võimalik, siis oleks ka olukord olnud stabiilsem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 pöörumisolukord on väga habras, näitab, et seal ei ole veel piisavalt demokraatia arenenud. Füürum ei tule toime e, kõikide sõlmitud lepingute täitmisega, muuhulgas selles osas, mis puudutab rahvusvähemusi. Skopje opositsioon ei, ei istu tegelikult mitte läbirääkimiste laua taga, vaid on sunnitud äh, sündmusi pealt vaadata, vaatama. me peame arvestama, et peaminister Kujevski onupoeg on tegelikult see, kes on äh, väga suur niiditõmbaja. siin räägitakse palju välisriikide mõjust, räägitakse sellest, et, äh, et Skopje on seotud Türgi projektiga, räägitakse sellest, et siin ei arve, peeta lugu vähemuste õigustest, muuhulgas romide õigustest ja tänu sellele on tekkinud oht, et olukord võiks eskaleeruda kui keegi püüab mulle selgeks teha, et põhiprobleem seisneb eh, läbirääkimises Euroopa Liidus sellega, et ei ole kreeklastega suudetud kokkuleppele jõuda, siis mina küll kahtlen selles uh,. Madame Mariana Petir, one and a half minute. proua Petir, poolteist minutit. aitäh härra president, tahaksin kõigepealt avaldada kaastunnet Makedoonia politseinike peredele. loodan, et need, kes olid nende rünnakute taga, et nad saavad äh, väärilise ähm, karistuse ja et võetakse turvameetmed, et selliseid äh, intsidente tulevikus vältida. kui Makedoonial oleks äh, olnud võimalik liituda NATO-ga, siis ei oleks sellised kahetsusväärsed sündmused ka aset leidnud kurb on näha, et eh, Makedoonia parla-, eh, opositsioon ei ole parlamenti naasnud, mis on ometi õige koht, kus võidelda kodanike huvide eest, kuid keda süüdistada nende sündmuste eest, tegelikult on eh, siin süüdi eelkõige Euroopa Liit, eelkõige nõukogu me näeme, et äh, Makedooniale seatakse üles üha uusi takistusi liitumiseks Euroopa Liiduga, kui Makedoonia oleks avanud liitlusläbirääkimised Euroopa Liiduga, siis äh, me ei näeks ka selliseid võimu äh, haaramispüüdlus ja me ei näeks ka selliseid rünnakuid riigi suveräänsusele. pean seda veel kord ütlema, Makedoonia on täitnud kõik tingimused ning seda, et äh, liitumisläbirääkimised avatakse. Äh, kahepoolne probleem nimega peaks läbirääkimiste käigus lahendatama. Äh, Horvaatia ning Sloveenia kahepoolne probleemi lahendamine näitas, et see on võimalik ja Makedoonia stabiilsus on Euroopa Liidu huvides, aitäh. nüüd on aeg kätte jõudnud vaba mikrofoni vooru kätte. härra Georgios Kõrtsos palun. aitäh, härra juhataja on väga tähtsaid eeltingimusi selleks, et Euroopa Liit oleks valmis edendama koostööd Füüromiga ka tulevikus selleks, et avada eh, tee demokraatlikule integreeritusele. on tarvis riigi demokraatlikke süsteeme moderniseerida teiseks eh, tuleb teha lõpp kuritegevusele, kolmandaks tuleb öö, eh, näidata üles lugupidamist Albaania vähemuse suhtes, vältimaks kodusõda, neljandaks tuleb lahendada öö, eh, riigi nime küsimus kõikide osapoolte öö, kompromissi tulemusel min-, asi ei ole selles, et mina kui kreeklane räägiksin ainult sellest nime äh, probleemist, ma lihtsalt soovin, et äh, Skopje tä-, täidaks ära need kolm eeltingimust, mida ma eelnevalt nimetasin. Madam Ruža Tomašić. proua Ruža Tomašić, palun. aktuaalne stanje u Makedoniji vrlo je aitäh, praegune olukord Makedoonias on murettekitav äh, me näeme, et valitsus on ebastabiilne, rahvustevahelised pinged on jällegi äh, laes, äh, õigusriigi põhimõttest kinni ei peeta, me näeme, et äh, rahulolematus suureneb rahvastiku seas ning rahutused on jõudnud ka tänavatele. selge on see, et makedoonlastel on vähe põhjuseid opti-, põhjuseid optimismiks kui selline lootusetus äh, süveneb, siis äh, võib see riik langeda kuristikku, kuid meil on võimalus seda vältida. tundub, et julgeolekuteenistused, äh, julgeolekuteenistus Makedoonias on ebastabiilne ning see muudab Makedoonia veelgi suuremaks ohuks kogu regioonis. kas me ootame, kuni leek veelgi suuremalt põlema lahvatab? I'm sorry. I'm... Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, проблемът в Македония не е проблем само на държавата. Колег Ючук, проблем Македоoniaga ei ole ainult Makedoonia probleem, see on Balkani probleem, see on ka Euroopa Liidu probleem. Makedoonia on olnud isoleeritud äh, mitmeid aastaid ja see on ka praeguse kriisi põhjuseks me peame kõigepealt lahendama kõik kahepoolsed probleemid, ilma selleta ei ole võimalik liitumine Euroopa Liiduga. tahaksin öelda, et äh, Balkani poolsaarel on äh, probleeme, mida on võimalik äh, lahendada mitte ainult enne Äh, liitumist Euroopa Liiduga, vaid ka siis, kui riik on juba saanud äh, Euroopa Liidu liikmesriigiks, äh, see on näiteks kodanikuühiskonna seisukohast väga oluline ka Makedoonias, ei pea, me ei tohiks jätta neid riike neutraalsesse ähm, äh, alasse lääne ning ida vahele ja sellepärast meie liberaalidena korraldame septembri alguses kohtumise, et saaks arutada erinevaid strateegiaid selle regiooni riikide jaoks. Kostas Hristogoros. härra Hristogoros, palun. härra juhataja, paljud kolleegid on pühendunud teemale, mis peaks olema või võiks olla Füüromi nimetus. mina pean ütlema järgmist, Kreeka valitsus on kõik need aastad üles näidanud äärmiselt suurt kompromissi Füürumi riigi nime suhtes. aga see, mida just praegu ütles siin härra Breda, see eh, on just selline, et Skopjusüsteem ja Gruevski isiklikult pole sugugi mitte eh, kompromissialtid. Nad püüavad eh, kodanikke desorienteerida, nad eh, õhutavad elanikkonna seas soovi suurendada riigi territooriumi naabrite arvelt ja loomulikult on valitsus käitunud autoritaarselt ja ma tahaksin rõhutada, et niimoodi ei ole võimalik kreeklastega kindlasti kokku leppida, kas te aktsepteerite sinise kaardi küsimuse härra Menjoselt, palun? härra juhataja, ma ei tahtnud esitada sinise kaardi küsimust, tahtsin viidata vaid sellele, et te andsite väga palju võimalust sinist kaarti kasutada, aga meil on siin vaba mikrofoni voor. mina soovisin selles voorus esimesena, ühena esimeste seas sõna saada, aga sinise kaardi küsimusi ei saa tegelikult äh, vaba mikrofoni voorus üldse esitada ja nüüd ei saanud mina üldse sõna ja see ei ole õiglane minu suhtes. tänan uh,. Thank you very much indeed for your very important advice uh.... tänan teid väga adekvaatse näpunäite eest ja nüüd saab sõna järgmine kolleeg. Uh, aitäh, et mulle sõna andsite ütleb härra Marjas. Makedoonia, härra Soltes ähm,. Makedoonia on praegu väga keerulises äh, olukorras, mõned kuud tagasi rääkisime siinsamas äh, Makedooniast äh, ning euroatlantilistest suhetest. vaatame nüüd, mis leidis aset tegelikult Makedoonias me tegelikult ei tea seda, seda näitab vaid aeg. aeg näitab meile ka välisfaktorite rolli, mis mõjutavad Makedoonia geostrateegilist positsiooni tegemist on äh, tõelise püssirohutünniga selles äh, regioonis äh, ja me peaksime tänama härra Vaigelit ja tema meeskonda jõupingutuste eest ja loodan, et meil õnnestub sel teel jätkata. aitäh, härra Solves. kas te olete härra Paeti sinise kaardi küsimusele nõus vastama? jah. härra minister Paet, palun

ma leian, et äh, see on täiesti õigustatud äh, küsimus äh, ja mõningaid vastuseid oleme me selle debati käigus ka kuulnud. tõsi on, et Makedoonia ning Euroopa Liidu vaheliste suhete teema on väga pikk ja Makedoonia on osa regioonist, kus stabiilsus ja rahu on äh, vägagi õrnad. me peame püüdma tulevikus äh, seda ka arvesse võtta, et äh, tulevikus äh, selliseid sündmusi, nagu me Makedoonias mõni päev tagasi nägime, ennetada. tym paniom i panom posłom, którzy e, nie zabierali głosu vaba mikrofoni voorus andsin sõna nendele liikmetele, kes varasemas debatis ei osalenud ja kes ei olnud soovinud sinise kaardi küsimust esitada. nüüd äh, tahaksin anda sõna volinikule kõrge esindaja nimel härra Vanilikult puudub mikrofon. please. härra Kelly, palun. Micro. I haven't spoken already. I came in here to the mina ei ole veel sõna võtnud, saabusin siia debatile ja pean ütlema, et äh, nii nagu minu Kreeka sõbrad, leidsin ka mina, et äärmiselt frustreeriv on see, et te võimaldasite üks-kaks sinist kaarti, tihtipeale need ei olnud isegi küsimused, võimaldasite siniseid kaarti vaba mikrofoni ajal üks eelnev juhataja ütles, et selline asi ei ole lubatud ja minu arvates on see lõhkunud debatti ja kui selline asi jätkub, siis keegi ei taha enam siia tulla. mina tulin siia, nii nagu minu kolleeg ka seal, heas usus, tahtsin debatti kuulata, tõstsin käe vaba mikrofoni ajal ja teie poolt äh, äh, välja öeldud tingimustel ma kvalifitseerusin, aga te mulle sõna ei andnud. mis toimub? suur aitäh härra Kelly, nagu te ehk märkisite, siis andsin sõna ühele liikmele kõigist fraktsioonidest, kui on äh, parlamendiliikmeid, kes ei ole rahul äh, selle olukorraga, siis tõesti kahetsen seda ja loodetavasti järgmine kord läheb mul paremini. härra volinik, palun. volinikul endiselt puudub mikrofon E, panie pośle, myśmy zamknęli już e, ten punkt i teraz... Härra, debatt on lõppenud, annan nüüd sõna volinikule, volinik palun. Micro, please. Teil ei ole mikrofoni miks te lasite varasematel kõnelejatel sõna võtta, mul ei lase, miks te ei lase mul rääkida? Επιτέλους θα βαστείτε με 93 χρονών και είμαι από το πρωί εδώ. Austage mind. Ma olen 93 aastane ja ma olen siin olnud hommikust saadik. Panie pośle, bardzo pana szanuję osobiście, e, ale już mówiłem o procedurach. E, härra, mul on teie vastu tõesti tohutu austus, aga meil on siin äh, protseduurilised piirangud. andsin sõna juba volinikule, tahaksin, et volinik nüüd sõna võtaks, me oleme ajakavast maha jäänud, ma tõesti vabandan väga. meil on tõesti teatud reeglid, mille me peame järgima. Te ei luba mul kõneleda, te ei ole mul lasknud selgitada, miks ja ma ütlen, et te olete rikkunud reegleid. Yeah, äh, uh panie pośle no mamy pewne procedury härra, meil on teatavad reeglid ja menetlused, mis on selgelt paika pandud ja minul on kohustus neist kinni pidada ja ma tõesti paluksin, et te teeksite sama. seda ma räägingi, et te rikute reegleid ja ma üritan öelda, miks, aga te ei luba mul seda öelda. tõesti, vabandust härra volinik, teil on sõna. aitäh, härra juhataja. meie ja komisjoni ja Euroopa Parlamendi poliitiline algatus, nagu me kõik juba mainisime, on jätkuv. on oluline äh, turvata konstruktiivset lähenemist kõikide osapoolte poolt, nii et see algatus äh, saavutab ka oma eesmärgi. minu jaoks on see äärmiselt oluline. asepresident äh, Federica Mogherini, volinik Haan äh, jätkuvalt on tihedalt selle küsimusega seotud ja meil on väga hea, oleks väga hea meel informeerida teid edasistest arengutest ja ma arvan, et neil on võimalus teid ka edasistest arengutest informeerida. et meil on olnud äärmiselt vastuolusid pakkuv, ent samal ajal väga rikastav debatt. me oleme nüüd kõik väljendanud oma soove selleks, et äh, saavutada äärmiselt konkreetseid äh, tulemusi selle jätkuva volinik Haani algatuse ja, ja ka Euroopa Parlamendiga lihtsalt kolleegide algatuse suhtes, aitäh tähelepanu eest! E, Evharisto, e, chciałem tylko przypomnieć artikul sada šešiasdeset aitäh, tahaksin lihtsalt meenutada parlamendiliikmetele reeglit e, sada nelikümmend kaks kaksteist parlamendiliikmed, kes ei ole osalenud äh, debatis, võivad äh, esitada kirjaliku äh, seisukoha, mis on kuni kakssada sõna pikk ja mis lisatakse ähm, debati, sõna-sõnalt debati protokolli ja ma tõesti vabandan kolleegide ees, kes seda sõna võtta ei saanud, aga nad saavad seda teha kirjalikult niimoodi ja mina kavatsen seda ise ka teha. lõpetan nüüd selle päevakorrapunkti käsitlemise ja annan juhtimise üle oma kolleegile.